ja nüüd toimub ühine arutelu, mille eh, teemaks on rahapesu ja mm, soovitus teisele lugemisele, kaasraportöörid on Kristjan Iskarinš ja Judith eh, Sargentini ja teemaks on mina, finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine. soovitus teiseks lugemiseks meil on ka äh, Timothy Kirkhope, Peter Simoni raport soovituseks teiseks lugemiseks rahaülekannetes edastatavate teabe kohta ja härra Karishev esimesena sõna. kallid kolleegid täna ja homme me lõpetame menetluse, mis on kestnud juba paar aastat oleme välja töötanud uued õigusloomelised ettepanekud, et võidelda rahapesu vastu. kõigepealt sooviksin tänada proua Sargentinit, minu kaasraportööri libe komisjonis, sooviksin tänada variraportööre, samuti ka Euroopa Komisjoni ja samuti ka Itaalia eesistumist, sest äh, lõpetasime äh, Ehm, ehm, viimased kokkulepped eh, Itaalia eesistumisega selles küsimuses, mida oleme saavutanud selle kahe aasta jooksul? Euroopa Komisjon tegi ettepaneku parandada rahapesuvastast eh, õigusloomet, et me oleks sammu ees ehm, kurjategijatest ning need ettepanekud võeti vastu eelkõige see, et võetakse aluseks riskianalüüs, mm, et võidelda kuritegevuse vastu ja kaitsta kliente. soovitati ka nii-öelda mustade nimekirjade kasutusele võtmist, mis toetaks mm, õiguskaitseasutusi ning samuti pangandussektor saaks mm, rohkem koguda andmeid klientide ja ülekannete kohta samuti oleme teinud e, ettepaneku uue instrumendi kohta, mis e, aitab e, võidelda rahapesu vastu. see puudutab tegelike tulusaajate nimekirja, mis registrit või nimekirjaga tegemist on. seni on meil olnud Eh, nii, et omanikud võisid olla eraisikud eh, ja eh, juriidilised isikud võiksid olla teiste juriidiliste isikute omanduses. kokkuvõttes ei teadnud keegi, kes teatud ettevõtte taga tegelikult seisis meie ettepanek, äh, millele toetub õigusloomeline ettepanek, on siis see, et liikmesriigid loovad ähm, nimekirjad äh, tegelikest tulusaajatest ning mida see siis tähendab, see tähendab siis seda, et, äh, et see selline selline ketisüsteem kaob ära ning me saame näidata, kes tegelikult on ettevõtte või ülekande taga, see aitab ka maksukogumisel, sest arvatavasti kasutatakse selliseid skeeme mitte ainult rahapesuks, vaid ka maksudest kõrvalehoidmiseks. see on uus äh, areng ning see paneb kindlasti reageerima ka äh, kurjategijad. see eh, muudab eh, petuskeemide läbiviimise Euroopas aina keerulisemaks. Euroopas valitseb õigusriik, meil on turvalised pangad, meil on turvaline finantssüsteem. see tähendab, et sellise seaduse muutusega eh, muudame meie võitluse rahapesu vastu tõhusamaks, efektiivsemaks ning eh, surume sellised kurjategijad välja Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse. suur tänu teie koostöö toetuse eest ja kutsun teid üles, et te homme seda ettepanekut hääletades toetate, aitäh. suur tänu, härra Karins ja annan nüüd sõna proua Sargentinile samuti neljaks minutiks Uh, to... suur tänu teile, suur tänu ka härra Karnišile, minu kaasraportöörile ning variraportööridele, kes aitasid meid selle ja eelneva parlamendi koosseisu käigus. tänan ka härra Roberto Cordieri Deconi komisjoni esimeest ning nõukogule, eriti tahaksin tänada Itaalia eesistujaid ja samuti tänan ka Euroopa Komisjoni, tegemist on olnud äärmiselt pikaajalise protsessiga me alustasime eelmise parlamendikoosseisu käigus, kuid suutsime töö lõpule viia möödunud aasta detsembris. meenutaksin ühtlasi ka seda, et enne valimisi toimus parlamendis täiskogul hääletus, mis andis Pööra Karinšile ja minule mandaadi, eh, mis oli väga tugev, kuussada nelikümmend kolm poolthäält Ehm, selle eh, nimel, et eh, eh, oleks avalik lõp, lõplike tulusaajate register, nelikümmend kahelt oli vastu. selle eest olen ma äärmiselt tänulik. me tõesti tegime seda, mida me tegema pidime. mina, mind on motiveerinud alati maksu kuritegude vastane võitlus, maksudest kõrvalhoidmise vastane võitlus. me teame, kui palju eh, raha eh, tuleb eh, Aafrikast, sest suurettevõtted ei maksa seal maksusid. meil oli suur skandaal Ukraina president, endise presidendi pojaga, kes investeeris Hollandis, Hollandis Shell ettevõttesse, meil oli ka Lux Leaks skandaal, mis selgitas, miks selle, mis selle kõige põhjuseks on me oleme kuulutanud maksukuriteod äh, äh, rasketeks kuritegudeks, mis on väga hea, oleme nüüd loonud äh, ka lõplike tulusaajate registri vastavalt artiklile kolmkümmend, oleme kokku leppinud kahekümne kaheksa registri loomiseks, on selliseid riik, kus ei ole praegusel hetkel veel lõplike tulusaajate registrit, aga nad on nüüd kohustatud sellise registri ellu kutsuma ja Eh, need eh, tulevikus on omavahel seotud, mis võimaldab eh, näiteks ühest ettevõttest teise ettevõtteni ühest riigist teise, kes saab registreid vaadata, loomulikult võimuesindajad, samuti pangad, kasiinod ja muud sellised. ja ka kõikidel teised, kellel on legitiimne huvi asja vastu. kõik need, kes saavad tõestada, et neil on legitiimne huvi võidelda rahapesu, terrorismi, korruptsiooni, maksukuritegevuse ja pettuse vastu nii et tulevikus äh, ajakirjanikud, vabaühendused ning kõik Euroopa kodanikud saavad sellisest registrist informatsiooni otsida ning garanteerida seda, et me kõik koos äh, tegutseme seaduslikult, et me ei luba ähm, äh, aktsiaseltsidel ähm, ja teistel ettevõtetel röövida raha, mida meil on vaja tervishoiuks, hariduseks ja muuks. selle üle olen ma väga uhke ning kui äh, liikmesriigid soovivad kaugemale minna, siis äh, on neil seda võimalik teha, nad peaks seda tegema. peame andmekaitset samuti edasi arendama, tahaksin tänada ka ähm, Ehm, kolleegi, sest kohe, kui asi hakkas minema äh, õigusküsimuste peale, saime edasi minna ka andmekaitse küsimustega. praegusel hetkel on mul igatahes selline tunne, et ehm, kui eh, praegusel hetkel on nii, et kui kellelgi on tunne, et tema andmed on läinud valesse kohta, siis on võimalik seda kontrollida ja äh, sellist andmeedastamist võib äh, kontrollida ja tagasi võtta. mul on äärmiselt hea meel selle üle, see puudutab artiklit neliteist siis. nii et tehkem nüüd nende tegevusest eeskuju kõigile maailma riikidele, kas poleks tore, kui Ameerika Ühendriigid meie eeskuju jätkuks, kas poleks tore meie e, võitluses e, maksukuritegevuse vastu, aidake meil palun selleni ka jõuda, aitäh. aitäh, proua Sargentini. härra Köökhoop saab järgmisena sõna neljaks minutiks. president, volinik, raha rahapesu vastane võitlus, kui rahavood ära katkestada, siis eh, lõigatakse ära ka ühendus terroristidega ja meil on võimalik majandust ja ka inimesi kaitsta. rahapesuga tulevat kahju ei tohi alahinnata kriminaalne tegevus meie finantsturgudel on olemas ja selles suhtes läbipaistvus oleks hea meede vastuse, selle vastu seista ja sellepärast ma koos oma kaasraportööriga otsustasin, et me toome välja need minevikuvead. me vaatasime rahvusvahelisi standardeid ja mõtlesime selle peale, et rahapesu vastu tuleb võidelda ka Euroopa Liidu piiridest kaugemal ning teha koostööd kogu ülejäänud maailmaga. peame täpselt näha, kuhu maha liigub ja see on väga tähtis, täpselt samamoodi nagu ka tuleb selgeks teha, milline on see ruum, kus kurjategijad tegutsevad. ma arvan, et selle paketiga on võimalik eh, kurjategijate tegevusruumi vähendada ja tegelikult on meil võimalik ka täpsemalt näha, kuhu raha liigub väljaspool Euroopa Liidu piire. aastaid ettevõtetel ja kodanikel on olnud probleeme rakendades eh, seadusi, mis puudutavad seda küsimust. seekord me üritasime välja töötada tundliku, proportsionaalse ja tõhusa meetme võitlemaks rahapesu vastu mul tuleb tunnistada, et teine rahapesu direktiiv, millega ma tegelesin, et seda tõlgendati ja rakendati minu koduriigis Ühendkuningriigis niimoodi, et äh, väikeste investorite jaoks muutus elu väljakannatamatuks ja need, kes soovisid tasakaalus suhet oma finantsinstitutsioonidega, need olid täiesti hädas see täiesti põhjendamatu koormus ei või lõppeda veelgi hullema režiimiga, meil on vaja läbipaistvust, tasakaalus süsteemi, peame mõtlema ka isikuandmete kaitse peale ja see on olnud meie töös üks tähtsamaid küsimusi proportsionaalsus äh, on asi, mida on ikka ja jälle siin parlamendis välja toodud, mitte kunagi nii palju kui selle paketi kallal töötades. eelmise direktiiviga oli institutsioonidel vahel vabandusi ka pankadel näiteks, et nad said otsuse viimise tarbijatest väga kaugele viia ja tekitada sellise olukorra, et nad praktiliselt hakkasid hindama tarbijaid hindajatel peab olema täpselt teada, mida nad otsivad ja kuidas seda otsida, peab olema korralik järelevalvemeede ja millega kõik äh, riigid äh, peaksid ka tegelikult siis äh, tegelema, mitte et nad lihtsalt kirjutavad alla teatud standarditele ja loodavad heale koostööle kolmandate riikidega kui ettevõtted ka tulevikus peaksid investeerima Euroopasse, et me, kui meil peaks olema ühine turg, siis on meil vaja ka korralikku koostööd teha võitlemaks finantskuritegude vastu. mul on väga hea meel tuua välja ka midagi, mis on hästi toimunud ja mis on olnud järjekindel selle paketi tõhus rakendamine oli minu arvates üks väga tähtsam ja kõige tähtsam. sul võivad olla küll maailma kõige paremad seadused, aga kui neid ei rakendata, siis tegelikult ei saavutata mitte midagi ja ma arvan, et selle paketiga võidame me kõik väga palju. lõpetuseks suur tänu kõigile, kes olid kaasatud sellesse töösse, kaasraportööri Peeter Siimonit, variraportööre, teisi kaasraportööre ja ma loodan, et äh, homme pärast hääletust algab meil rahapesuvastases võitluses uus aeg, kasutades tervet talupojamõistust ja loodame, et avalikkus ka toetab seda meil. aitäh, härra Kööghaup. järgmisena saab sõna Peeter Siimon, palun aitäh, proua president. hinnangute kohaselt igal aastal umbes tuhat kuussada miljardit eurot äh, pestakse, see on umbes kolm protsenti igastusest SKT-st. Euroopa Liidus igal aastal üks miljard eurot läheb kaduma rahapesu pärast ja see summa on suurem kui Euroopa Liidu finantsraamistik seitsmeks aastaks. Euroopa Liit ja Euroopa Parlament peavad rahapesuvastases võitluses täpselt samamoodi nagu ka maksupettuste vastases võitluses olema esirinnas ja sellepärast oli väga tähtis vana kolmas rahapesudirektiiv kahe tuhande viiendast aastast üle vaadata sotsiaaldemokraadid Euroopa Komisjoni ettepanekuid neljanda direktiivi jaoks ja ka rahaülekannetes edastava teabe puhul toetasid konstruktiivselt ja kogu aeg lootsid ja töötasid selle nimel, et meil oleks uus seadusandlus. mõlema seadusandliku projekti puhul lähtume me riskist, meil on teatud järelevalvemehhanismid, eriti just nende valdkondade jaoks, kus rahapesu oht on väga suur selline riskidepõhine lähenemine tuleb ka kohaldusalas väga selgelt välja. tulevikus peavad ka kasiinod ja õnnemängude mängijad nendest kinni pidama. terrorismivastases võitluses ja rahapesuvastases võitluses on kõige tähtsam aga meie arvates läbipaistvus ja sellega ka see, et me peame täpselt paika panema, kes on tegelikult tulusaajad nendes väga rasketes süsteemides, ettevõtete hierarhiates ning riiulifirmade puhul samuti. sellepärast on meie arvates väga öö, äh, suureks võiduks see, et Euroopa Parlament sotsiaaldemokraatide ja ka teiste survel viis sisse kesksed avalikud ettevõtete registrid, mis peavad andma detailset informatsiooni oma tegevuse, sihtasutuste eh, ja omanike kohta läbipaistvus on kõige parem relv kuritegevuse vastu, mis toimub eh, Äh, varjatud loori taga. aga see kõik ei olnud siin iseenesestmõistetav, mis me sisse viisime, sellepärast et me läheme palju kaugemale kui komisjoni esialgne ettepanek. nõukogus võideldi väga kaua selle vastu, aga Euroopa Parlamendil õnnestus oma nõudmine läbi suruda Need registrid on äh, kõikide jaoks kohustuslikud, advokaade ja ka finantsinstitutsioonide jaoks. kõik äh, saavad ka juurdepääsu, ka need, kes saavad äh, õigustatult öelda, et neil on huvi, nagu näiteks ajakirjanikud. sotsiaaldemokraadid oleks hoovinud, et Euroopa Liidus nende ähm, registrite ühendamist ei oleks lükatud edasi, vaid et seda oleks tehtud kohe sellepärast et läbipaistvus ja informatsioonivoog ei tohiks riikide piiril peatuda. peale selle sotsiaaldemokraadid sooviks, et praegu loodud kesksete registrite standard oleks ka kasutatav ka kolmandates riikides. sellise läbipaistvusega oleks meil võimalik naljakate tegevuste vastu võidelda, ka kahtlaste tegevuste vastu võidelda ja me saaksime veelgi paremini võidelda maksuparadiiside eest ja maksupetjate vastu praegu on ette nähtud, et on äh, nimekiri kolmandatest riikidest, äh, mille puhul Euroopa Liit ütleb, et on probleeme rahapesuvastases võitluses ja need riigid, mis on selles nimekirjas, äh, nende puhul peab olema väga ettevaatlik. vastupidiselt nõukogu püüdlustele parlament delegeeritud õigusaktide kaudu on selle nimekirja kaasajastamisse kaasatud me oleksime soovinud, et mõnedes punktides me oleks läinud kaugemale, aga lõpetuseks tuleb siiski öelda, et äh, keskse registri loomisega saavutasime me selle, mis meie jaoks oli kõige tähtsam. see ja kõik muud saavutused on päris korralik edusamm edasi, aga väga palju on veel lahtisi küsimusi, nii et meil on veel väga palju tööd järgneva viie aasta jooksul ära vaja teha. köszönöm szépen, megadom a szót Jurova biztos asszonynak suur aitäh ja volinik Jurova nüüd palun. suur aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. neljanda rahapesuvastase direktiivi vastuvõtmine ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamine, see esindab endast märkimisväärset sammu meie pingutuste suurema äh, tõhustamise suhtes selleks, et võidelda rahapesu ning terrorismi rahastamise äh, vastase võitlusega. ma tahaksin väljendada omapoolset tänu parlamendile, eriti kahele kaasraportöörile, Sargentiinile ja härra Karinšile, äh, variraportöörile selle tugeva toetuse eest, mis nad osutasid sellele teemale ja kogu nende suure töö eest samuti ka järjestikusele, järjestikustele eesistujatele, kes sellega on väga palju pingutanud, eriti Itaalia, kus töö ja triloogi läbirääkimised eh, said lõpule viidud möödunud aasta detsembris. ma olen veendunud, et tänasel päeval oleme saanud tulemuse, millega saame olla rahul. homsel hääletusel oleme järgmise sammu astunud äh, tugevamate reeglite suunas, et võidelda rahapesu ja terrorismi äh, rahastamise tõkestamise suunas. selleks, et äh, tugevdada Euroopa julgeolekuagendat, siis on hädavajalik, et need reeglid jõustuksid niipea kui võimalik. nüüd on meil olemas vahendid, kuidas paremini üles leida ja jälitada miljardeid eurosid, mis on pärit kriminaalsest tegevusest või öö, äh, finantssüsteemi öö, finantsvoogudest, mis toetavad eh, terroristlikke rühmitusi. parandada läbipaistvust on olnud ka rahvusvahelise agenda keskmes ja ma tervitan väga seda ambitsioonikat lähenema, lähenemist, millele on endale omaks võtnud nii parlament kui liikmesmaad, kasutada ettevõtete tegelikke omanikke ja eh, ettevõtlusvorme nüüd peab algama töö tagamaks, et see raamistik, mis keskendub suuremale efektiivsusele ja paremale läbipaistvusele kehtestataks niipea kui võimalik. komisjon teeb koostööd liikmesmaadega selleks, et uue rahapesuvastaste nõuete elluviimist kiirendada. ma loodan, et parlament äh, annab oma lõpliku heakskiidu ja sellega on meil tugevam võimalus võidelda rahapesuga ning äh, terrorismi finantseerimisega, aitäh! aitäh, volinik Jourova. järgmiseks fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt kolleeg Raadev Rahvapartei nimel poolteist minutit. suur aitäh, härra esimees, mu daamid ja härrad. vastavalt ÜRO-le maksab rahapesu äh, kaks koma seitse protsenti äh, maailma SKT-st, kuid reaalne hind on palju kõrgem, sest organiseeritud äh, kuritegevus ja terrorism, mida finantseeritakse rahapesuga, puudutavad miljonite inimeste elu ja saatust. seetõttu, mida tugevam on rahapesuvastane pakett, see annab rohkem läbipaistvust aina keerulisemates finantssüsteemides, mis vastasel korral on palju pettuse altimad. meil on vaja keskregistreid ettevõtete omanikest, rahasaajatest, muuhulgas ka maksepettustest ning meil on vaja palju rangemat kontrolli finantstehingutele ning maksede teostajates suhtes, kes peaksid tegema koostööd äh, äh, järelevalveasutustega. me peaksime seetõttu saama suuremat selgust, kellele tegelikult ettevõtted kuuluvad, saama selg-, suuremat selgust ärisuhetest, mis aitavad kaasa ühise turu paremale toimimisele. samal ajal võitlus kuritegevuse ja terrorismiga leiab samuti toetust ning see on väga tähtis, arvestades seda, et see ohustab Euroopat see on prioriteet, mida kinnitatakse üle ikka ja jälle Euroopa julgeolekuagendas. neljas pakett pakub piisavaid instrumente. kaks minutit ja proua Komes. mikrofon, mikrofon. Is it working? Yes. kas töötab? jah. variraportöörina neljanda rahapesu direktiivi puhul leian mina, et meil on vaja vastupanuvõimelisemat süsteemi, millega võidelda rahapesu vastu ja samamoodi ka kuritegude vastu. Euroopa Liidu keskne register üksikasjalike informatsiooniga äh, ettevõtte asukoha ja omanike kohta on väga tähtis, selle eest Euroopa Parlament ka võitles aga siiski valmistab mulle pettumust see, et meil on olnud nii palju finantsskandaale ja seetõttu me ei suutnud suuremat läbipaistvust sisse viia. mõned parlamendi liikmed tegid ettepanekuid, et seda informatsiooni ei peaks avalikult jagama. ajakirjanikud, vabaühendused, kodanikud ei saa vabalt informatsiooni registris oleva informatsiooni kohta, meil on kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi, kuidas informatsiooni saada ja sellest on kahju äh, siis on veel küsimusi, mis selle direktiivi kohaldusalast jäävad välja ja nende sätete sidumine rahapesuvastase võitlusega peaks olema täiesti selge. register võib olla väga heaks äh, meetmeks selleks, et äh, ettevõtetel maksudest kõrvalehoidmine raskeks teha. on väga tähtis, et me võite, võite, võitleksime äh, maksudest kõrvalehoidmise vastu ja meie oma paketiga pa anname oma panuse selleks, et ettevõtete läbipaistmatu hierarhia ähm, ja ka maksudest kõrvalehoidmine ei oleks enam nii lihtne. on väga tähtis, et me nüüd ka korralikud koostöömeetmed äh, ka tõesti ellu rakendaksime. meil on vaja seda registrit ja diplomaatiliselt peaksime ka kolmandatele riikidele selle ettepaneku tegema. ja ma arvan, et me peaksime tõesti sellest rääkima selleks, et maksuparadiisid ära kaotada. aitäh, proua Gomes, kas te olete valmis vastama härra Sanni küsimusele? palun, kolleeg Sanni suur aitäh härra esimees lugupeetud parlamendiliige te oma sõnavõtus te pöörasite oma tähelepanu terve hulgale probleemidele probleemidele mis võiksid olla selle direktiivi elluviimisel ke- keerulised ja viimane oli maksuparadiisid minu küsimus on järgmine miks miks on nii et euroopa institutsionaalne süsteem miks ei ole me suutnud defineerida makse, maksuparadiise? sellepärast, et selle eest peetak-, pigistatakse silmad kinni, ei ole ei parlamendi, eh, vabandust, ei eh, Euroopa Liidu liikmesmaade ega komisjoni poolset soovi sellega tegeleda. ilma selleta poleks meil tervet eh, konkurentsi siseturul. see on see töö, mida me püüame ära teha oma maksukomisjonis ja ma olen päris veendunud et kui meie parlament oma töö, parlamendis oma töö ära teeme, siis meil on võimalik äh, väidelda edukalt parlamendi ja valitsustega. aitäh, proua Komes ja nüüd üks minut ja proua von Storch. lugupeetud president, kallid kolleegid, me räägime täna parematest meetmeteks võitlemaks rahapesu vastu ja põhjused tunduvad olevat täiesti mõistlikud. must töö, maksudest eemale hoidmine, terrorism. aga kui me sellest räägime, siis me näeme veel ühte küsimust, nimelt et üleüldiselt sularaha kaotatakse ära kas me ei peaks kõik maksed muutma äh, selliseks, et neid ei tehtaks sularahas ja niimoodi võidelda terrorismi vastu, kas me ei peaks mingil hetkel sularaha tõesti ära äh, kaotama? Peeter Pohvigen ja Willem Boyden Citibankist juba nõuavad seda, seda küll erinevatel põhjustel. kas riik peaks oma ametnike kogu elu kontolt täpselt äh, äh peegeldama ja seal seda lugema, et äh, Kriik teab täpselt, kus ma õlut jõin ja millise taksofirmaga koju sõitsin, et äh, kas te siin võitlete terrorismi vastu või sekkute meie põhiõigustesse. kas äh, vabaduste kasutamine ja kuritarvitamine ühtede poolt toob endaga kaasa selle, et mingil hetkel meid kõiki karistatakse, sularaha kaotatakse täiesti ära. aitäh, proua von Storch ja poolteist minutit, kolleeg Torvalds ähm,. Tak, härra Talman Eh, suur aitäh, härra esimees, nagu te väga hästi teame, on rahapesu väga tõsine probleem. see on eh, kuritegelike organisatsioonide kõige suurem tuluallikas ja kahjustab majandust päris tõsiselt. selle seadusandlusega on töötatud väga tükk aega, tahan tänada selle raportööre, kes on olnud eh, väga koostöövalmid, tahan tänada ka variraportööre lähtudes riskianalüüsist tahan rääkida sellest, et meil on taoline meil on detailne riskianalüüs olemas, selle taustas on aga tähtis, et me saaksime seadused paika. me peame rääkima õigest omanikust, see on võib-olla kõige suurem samm, milleni triloogis on jõutud. et meil on register tõelistest omanikest ja kui me teame, kui keerulisi struktuure võib olla olemas, kui me räägime näiteks öö, äh, rahapesust või terrorismi rahastamisest, siis erinevus tuleb sellest, et meil õnnestub ka neid probleeme. me loome seadusandlust, mis töötaks. näiteks sotsiaalsed ettevõtted, rahapesu, äh, pesijad võivad sattuda samasse positsiooni. seetõttu tahaksin veel kord tänada parlamentääre selle eest, et me oleme taolise seaduse suutnud luua, mille üle võime saada, mille üle võime olla uhked, mida on suut-, võimalik kaitsta ka meie kodumaadel, aitäh. aitäh, järgmiseks kolleeg Kaari poolteist minutit. Øh, härra president, sorry, tahan oma fraktsiooni nimel tänada kolleege suurepärase koostöö eest. ma arvan, et me tõesti jõudsime väga kaugele ja suur tänu selle eest. tegemist on ülitähtsa küsimusega, mille me, millest me siin täna räägime. seda on näha ka üleilmses arengus, vaadakem kas või seda, mis toimub Aafrika riikides. viiskümmend miljardit eurot äh, kaotavad nemad maksupettuste ja, ja raha kõrvalejuhtimise pärast võitlus illegaalse kapitali väljaviimise vastu on ülitähtis ja on väga tähtis, et avalikkus ja ka äh, ametivõimud saavad äh, jälile riiulifirmadele selleks, et äh, näha, kuidas äh, kasumeid peidetakse selleks, et äh, mitte makse maksta meie nõudsime ka, et meil on vaja avalikke registreid selleks, et avalikkusel oleks võimalik äh, nende ettevõtete tegudele jälile jõuda ja täpselt ka teada saada, kes on nende ettevõtete omanikud ja tõesti mitte ainult ametivõimud ei peaks saama juurdepääsu sellele registrile, vaid ka täiesti tavalised inimesed, eriti aga ajakirjanikud. selleks, et me saaksime teada sellistest skandaalidest nagu näiteks Luksemburgi lekete oma. seekord meil ei õnnestunud saavutada täiesti avalikku registrit, nõukogus oli liikmesriike ja ka osa komisjoni teenustusi, mis võitlesid sellele vastu ja nõukogu ja tahan sellepärast üles kutsuda kõiki liikmesriike, ka oma koduriiki Taanit, selline avalik sektor siiski sisse viia. aitäh, kolleeg Kari, järgmisena proua Jolie, palun. Merci. suur tänu teile, härra president, lugupeetud proua volinik. sooviksin tänada raportöörid nende otsustava tegutsemise eest, eriti tahaksin tänada proua Sargentinit hoolimata äh, survestamisest me siiski homme hääletame ähm, tegelike tulusaajate registri ähm, ähm, kasutusele võtmise üle offshore'i küsimustes eriti. mõned liikmed, liikmesriigid on teinud kõik selleks, et seda edasammu, edusammu pidurdada, näiteks äh, näiteks ähm, trustide puhul Suurbritannia on palunud, et selliseid, e, selliseid andmeid ei äh, kogutaks ja see tähendab äh, seda, et ka vabaühenduste ja kirjanike ligipääs sellistele nimekirjadele äh, muudetakse keerulisemaks. homme on esimene samm meie ähm, äh, võitluses illegaalsete läbipaistmatute finantstehingute vastu, millega tegelevad terroristid, kuritegelikud äh, ühendused äh, ja samuti ka eba, illegaalsed finantsühendused. suur tänu. kolleeg Ferrara, palun järgmisena. suur tänu Euroopas tegu, tegutsevad äh, tuhanded ettevõtted, mille äh, äh, mille peakontor asub riikides, mis aitab neil nende tegevust varjata. see aga toob kaasa rahapesu, see toob kaasa ohu, et finantseeritakse terroristide tegevust see tähendab seda, et peame tihedamat koostööd tegema kolmandate riikidega, need, see on äh, oluline osa meie eesmärkidest, mida soovime saavutada võitluses rahapesu vastu, see tähendab ka terrorismi ja kuritegevuse finantseerimise vastu. ning seega on meie tegevus selles valdkonnas äärmiselt oluline. väga tähtis on äh, saada äh, kontrollida äh, raha ülekannete päritolu ka Euroopa Liidu siseselt ning samuti saab kontrollida, et ettevõtted, ähm, juriidilised isikud oleks oma tegevuses õiguskuulekad, saame näha, kes on, saab sellistest tegevustest kasu, kes on omanik, kes otsustab. avalike registrite kasutusele võtmine on äärmiselt tähtis, mis aitab kaasajastada, kontrollida sellist informatsiooni, mis peaks olema Ehm, kättesaadav enamuse jaoks. tehtud on suuri edusamme õigusliku raamistiku loomises, kuid samas on tühikuid, mis tuleks täita, näiteks ehm, mõningate õigus ehm, ekspertide meelest praegune informatsioonivahendus ei ähm, aita informatsiooni kiiremini ähm, vahetada. praegusel hetkel oleks oluline ähm, garanteerida kindel ligipääs andmetele, äh, sest vastasel korral ei saa, muudame soovitud läbipaistvust, aitäh. aitäh, kolleeg Ferrara, nüüd üks minut ja härra Borghezio. suur tänu, härra president selles raportis on äärmiselt hajutatud üks oluline küsimus, mis oleks pidanud olema eh, meie jaoks eh, äärmiselt olulise tähtsusega, see puudutab eh, läbipaistmatute finants te,, finantstehingute tegemist, see puudutab näiteks islamiriigi tegevuse äh, Ehm, kontroll eh, finantseerimist, on sellised eh, ettevõtted, kelle puhul me ei tea, kust nad pärit on, millega nad tegelevad, keda nad finantseerivad ning eh, ei ole arvata, et praegused nõrgad võimalused aitaks meil kuigi palju edasi minna. ma räägin siin ka sellistest, sellisest kapitalist, mis on seotud mitte ainult kuritegelike organisatsioonide, vaid ka terroristlike organisatsioonidega. kas me saame lõpuks midagigi teha selleks, et eh, kindlaks teha, kes eh, selliseid eh, illegaalseid võrgustikke tekitab? suur tänu ja järgmisena proua Paunova. suur tänu, härra president, kolleegid kui me soovime, et meie majandus areneks, on meil vaja usaldust ja läbipaistvust. Euroopas eh, rahapesu eh, toimub lausa kuuesaja miljardi väärtuses, seda kaks korda rohkem kui Junckeri plaanis, mida me ei saa investeerida haridusse, innovatsiooni, teadusuuring, eh, uuringutesse. ning praeguste ettepanekutega soovime selle negatiivse trendi ümber pöörata, muuta see, et muuta ülekanded päritolu kontrollitavaks, see tähendab ka suuremat stabiilsust meie finantssüsteemile ja paremat kontrolli selle üle. uued meetmed, uute meetmete puhul on vaja need ranged täitmist ja elluviimist, see aitab meile paremini mõista ka meie ettevõtete tegevust, et tsentraalsete registrite loomine aitab kaasa tuua suurema läbipaistvuse ning usald-, suurendab meie kodanike usaldust finantssüsteemi vastu. andme Eh, privaatsusest tuleb siiski kinni pidada, need on reeglid, mida me, meil kõigil vaja on Euroopa tasandil. rahapesu, terrorismi finantseerimine ei ole eh, võit-, eh, võidetavad ainult liikmesriikide poolt üksinda, selleks on vaja suuremat võrgustikku sellised, ähm, sellised seadused suurendavad usaldust meie finantssüsteemi vastu, et meie raha kasutatakse õigetel eesmärkidel, et meie eurooplased saame tegutseda õiglases keskkonnas ja saame ära hoida illegaalseid tegevusi, aitäh. aitäh, kolleeg Paunova, nüüd kaks minutit ja kolleeg Ferreira, palun. suur tänu teile, proua, härra president proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad. ka mina sooviksin tänada raportööre ja variraportööre, sest nad on teinud ära väga tubli töö olulise kokkuleppe saavutamisel, mis äh, nagu ma meenutada sooviksin, äh, sai äh, aluse Itaalia eesistumise ajal, mis aitab võidelda rahapesu ja maksupettuste vastuse Ehm, aitab ka eh, ära hoida eh, terroriorganisatsioonide finantseerimist ehm, ning eh, aitab kontrollida, kes on finantstehingute taga ja kes on nendest kasusaajad. meie fraktsioon SD on äärmiselt rahul sellega, et loetakse, loodakse üle-euroopaline register kahju on ainult sellest, et see informatsioon ei ole pisut laiem, et seda organiseerida rohkem Euroopa tasandil. ja mis puudutab eh, eh, piiratud ligipääsu, siis on seadus eh, selleks Ehm, et ligipääs oleks kõigile ehm, avatud. mis, mis asi on ehm, legitiimne huvi? see on kokkuvõttes liikmesriigid, neil on võimalus näiteks piirata ligipääsu sellisele informatsioonile. liikmesriigid võivad isegi ka Eh, piirata ligipääsu ainult erakorralistele juhtumitele viidates, kui on näiteks eh, risk, eh, et, et tulusaaja saab, võib muutuda ähvarduste, väljapressimiste, rünnakute ohvriks sellisel juhul näiteks, kui selline nii-öelda oht eksisteerib, võib äh, ligipääsu takistada. meil oleks vaja äh, olukorra parandamist suurema läbipaistvuse nimel, kui praegusel hetkel kaugemale minna ei saa, oli vaja kokkulepet, et et äh, see üldjoontes siiski positiivne tekst vastu võetakse, loodetavasti liikmesriigid sõidavad, siiski siirduvad edasi liiklikes suunas. järgmisena saab sõna proua Fotiga dwa tysiące cztery roku po atakach w madrycie państwa członkowskie unii europejskiej aastal pärast madridi terrorirünnakut euroopa riigid võtsid endale ülesande võidelda terrorismi vastu see hõlmab ka terroristlikke võrgustikke kahjuks terrorismi oht ei ole vähenenud kõik äh, finants ja ka õiguslikud meetmed ei ole olnud piisavad selleks, et selle ülesandega hakkama saada. ja just sellepärast homne hääletus kogu selle paketi üle, mis on välja töötatud selleks, et võidelda terrorismi vastu, on äh, minu jaoks üks väga tähtis samm edasi Euroopa Liidu jaoks ja suur tänu kõigile, kes panustasid selle paketi väljatöötamisse. aitäh, proua Fotiga ja nüüd äh, härra Ježek, palun aitäh, härra president. suur tänu kõigile, kes Rahvapartei poolt olid, vabandust, Euroopa Parlamendi poolt olid kaasatud kolmepoolsetesse läbirääkimistesse minu jaoks see direktiiv toob välja Euroopa Parlamendi tähtsuse õigusloomelises menetluses keskne avalik register ettevõtete omanike kohta on ülitähtis, see mõte tuli Euroopa Parlamendilt ja sai ka väga palju toetust äh, avalikkuselt. avalikkus nõuab meilt äh, rohkem läbipaistvust ja see on suureks sammuks edasi võitluses rahapesu vastu. sellegipoolest on meil väga palju parandamisruumi just äh, avalikule sektorile, avalikule registrile juurdepääsu osas, aga on liikmesriike, mis on valmis minema edasi selle ettepanekuga pärast Euroopa Parlamendis toimuvat äh, hääletust äh, peavad liikmesriigid võtma vastutuse ning võimalikult kiiresti uue rahapesuvastase direktiivi ja ka rahaülekannetes edastatava teade direktiivid rakendama ja ma kutsun üles võimalikult paindlik olema ja registritele äh, avalikkuse juurdepääsu tagama selleks, et oleks võimalik täpselt teada saada infot tegelike omanike kohta nii ettevõtete kui ka trustide puhul aitäh, kolleeg Ježek. järgmisena poolteist minutit ja kolleeg Krisiso, Krisokonos, palun. aitäh. rahapesu kahjustab Euroopa majandust väga palju. sada kuuskümmend kuus miljardit eurot aastas lähevad Europoli hinnangul igal aastal kaduma. see tähendab seda, et äh, meil on vähem raha arenguabi andmiseks, sotsiaaltagatiste äh, maksmiseks ja sotsiaalsete lõhede ning sotsiaalse ebavõrdsuse vastaseks võitluseks. miks on rahapesu miks ei ole rahapesu vastu piisavalt tõhusalt võideldud siiamaani? vastus on lihtne, meil ei olnud piisavalt poliitilist tahet. Need kaks õigusloomelist ettepanekut, mida me täna arutame, toovad just välja äh, selle tähtsuse. Euroopa Komisjon on üritanud parandada seda, mis on juba olemas Euroopa Liidu registriga tegelike tulusaajate kohta on võimalik saavutada kontrolli. tegemist on esimese sammuga selleks, et läbipaistev süsteem sisse viia. meil on aga vaja rohkem samme teha selleks, et ka tõesti äritegevust läbipaistvaks muuta see on väga tähtis kogu selle reformi puhul, mida me läbi viime. meil ei ole vaja tööturgude dereguleerimist äh, kapitali huvides, seda on siiamaani piisavalt üritatud teha aitäh, kolleeg Krisofonos, järgmisena saab sõna kolleeg Korrao, palun üheks minutiks. aitäh, härra president. selle neljanda rahapesuvastase paketiga tehakse kindlasti samme edasi, eriti kui me võrdleme olukorda minevikuga. isegi kui minu arvates ei ole me veel ikka saavutanud tõhusat konkreetset süsteemi, millega rahapesu vastu võidelda. rahapesu on tõesti väga palju levinud. eelkõneleja ütles, et tegemist on õudse epideemiaga, aga samas on ka tegemist millegi väga mugavaga nende jaoks, kellel on kogu aeg vaja värsket raha ja keda ei huvita see, kust see raha tuleb ja neid ei huvita see, et see on illegaalne raha selle direktiiviga õõnestati selle direktiivi puhul tegelikult läbirääkimised nõukoguga ei olnud väga head ja ma kardan, et seda direktiivi hakatakse väga erinevalt erinevates liikmesriikides rakendama. me ei saa olla kindlad, et liikmesriigid tegutsevad siin õigesti, nii et ma tõesti kardan, et me lasime käest võimalused tõelisi edusamme teha. aitäh, järgmisena kolleeg Prioa monsieur le president suur tänu selle rahapesu ning terrorismi finantseerimise vastu läheb põhimõtteliselt õiges suunas kuid see ei tähenda seda et ohutult satub liikmesriikide suveräänsus sest liikmesriigid on just need kes kõige paremini saavad tõhusalt selliste maffiate vastu võidelda ning praegused seadused peaks kaasas käima äh, ka Euroopa Liidu siseturgudele sisenevate kapitalide kontroll. ärgem olgem naiivsed, sest äh, praegusel hetkel saab kasu äh, rahapesu terroristide finantseerimine just sellest, et meil ei ole piire riikide vahel, kui lubatakse kapitalidel ja äh, kodanikel ja kaupadel vabalt riikida, see tähendab seda, et ähm, igasugune kuritegevus, tegevus saab sellest hoogu juurde, see, äh, äh, kui liikmesriikide vahel ei, selle asemel, et rääkida politsei koostööst, tuleb kõigepealt Schengen ära kaotada ning vaba liikumise õigus aitäh, kolleeg Prüa, nüüd härra Mann, palun poolteist minutit. aitäh, härra president. igal aastal kuuesaja viiekümne miljardi ja ühe koma viie miljardi vahel raha pestakse. terroristid kasutavad rahapesu selleks, et oma raha puhtaks pesta. tegemist on riiulifirmadega, offshore riikides olevate ettevõtetega ja väga palju manipuleeritakse ka internetis. see õudne oht Äh, äh, vähendab solidaarsust ja ka krediidiasutuste stabiilsust ja on suures ohus kogu finantssüsteemi jaoks. tõusetaks vastumeetmeteks ei piisa riiklikust tegevusest, meil on vaja rahvusvahelisi standardeid ja me peame arvestama ka uute tehnoloogiatega selleks, et rahapesu vastu tõhusalt võidelda. meil on vaja tõesti seda keskset avalikku registrit selleks, et ametivõimud saaksid informatsiooni ettevõtete omanike kohta Euroopa Komisjon peaks riikide ülese riski hindamise välja vi läbi viima ja peale selle peaks meil olema ka täiesti selge raha ülekannetega tehtava raha saatus peale selle läbipaistvus on tähtis, aga see peab olema ka koostöös isikuandmete kaitse ja põhiõiguste hartaga. isikuandmeid ei tohi muidugi kasutada äh, ärieesmärkidel. rahvusvaheline koostöö ja koordineerimine on ülitähtis me peame tegutsema tõhusalt ja proportsionaalselt selleks, et võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. suur tänu Kristjan Iškarinšile ja teistele raportööridele, tehtud töö on väga hästi tehtud. aitäh, kolleeg Mann ja nüüd poolteist minutit kolleeg Valtieri. Grazie, president. Ma vorrei dire che... aitäh, härra esimees. mis puudutab rahapesuvastast äh, direktiivi, siis on see asi, mis on loomulikult väga teretulnud. see oli väga suur edu ja seda tänu tõhusatele raportööridele ja tän- äh, Itaaliale, Itaalia istumisele, mis selle käivitas. me oleme läinud äh, standarditest kaugemale, me ei ole kompromissile läinud, me ei ole allapoole läinud, me oleme palju siin saavutanud. avalikud registrid, tegelike omanike suhtes, ka trustide puhul ning punkt neliteist, mis on seotud artikliga kolmkümmend, see on siis legitiimsed huvid, puudutavad mitte ainult rahapesuvastast või terrorismivastast võitlust, vaid need puudutavad ka rikkumisi mis on seotud näiteks pettustega, korruptsiooniga. see parlament on tõesti saavutanud suure sammu edasi võrreldes esialgse ettepanekuga. see on väga suur algatus ning see on seotud maksude vältimisega, maksudest kõrvalehiilimisega, see on suur samm edasi, olen nõus raportööriga selles, et see on mudeliks, mida meie peaksime Euroopas paluma ka teistel järgida. see Euroopa Parlament ei piirdu vaid seadusandlusega, vaid jälgib ka seda, mis edasi saab. härra Gontieri, nüüd üks minut, härra Orsjuk. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. härra esimees, mu daamid ja härrad. sel ajal, kui me lansseerime rahapesu ning terrorismi, siis need teemad on muutunud väga-väga tähtsaks ja mul on väga hea meel, et pakutav seadusandlik akt võtab arvesse tervet hulka erinevaid aspekte, võtab arvesse ka erinevaid institutsioone, kes selle, sellega võitlevad. usun, et peame tugevdama neid valdkondi, mis on siin välja toodud. kuritegelik tegevus kõigepealt tuleb rõhutada, et see muutub kogu aeg. aga me peame olema väga ettevaatlikud, me peame kasutama ratsionaliseerimist ja proportsionaalsust. peame arvesse võtma samuti finantsülekannete tegija, finantsülekandeid tegevaid asutusi. juhised, mis tulenevad rahvusvahelistest finantssüsteemidest ja mis puudutavad teatud tegevusi riiklikul tasandil need võivad olla täpselt ühesugused, aitäh. aitäh, kolleeg Ossuk ja nüüd poolteist minutit, kolleeg Valli. Allora, kõigepealt tahaksin õnnitleda parlamenti, kes on nii palju siin tööd teinud ja on teinud väga head tööd. me oleme saavutanud edasiminekut, neid on palju ja nad on väga selged. küll aga on mõned punktid tänu sellele, et on mõned liikmesmaad noh, saavutused oleksid võinud olla ka paremad. mis puudutab ligipääsu registritele, see on asi, mis oleks võinud olla ka parem, sõltub liikmesmaades, nemad kasutavad oma paremat äranägemist. keskregistrit äh, avalikuks ei tehta üldsusele, nemad, äh, nendele see kättesaadavaks ei tehta ja on ka legitiimse äh, huvi aspekt, seda ei ole aga väga selgelt defineeritud, see on pigem ebamäärane, mida see täpselt tähendab. samuti kasusaav omanik, see idee on väga keeruline ja see piirdub äh, nende omanikega, kellele kuulub kakskümmend viis protsenti või rohkem äh, põhikapitalist. ma arvan, et reeglid oleksid võinud olla rangemad, sest me teame, et pro-, saab olema keeruline nende sätete elluviimine. luuakse uusi äh, aiaauke tänu sellele, et äh, mõnede aspektide puhul pole oldud piisavalt järjekindlad ja ranged. me peame looma usaldust, sest neid äh, kasutatakse tihti kuritegelike organisatsioonide puhul, et äh, leida uusi võimalusi. härra Pietala. suur aitäh, härra esimees osana rahaliidust ja fiskaalpoliitikast peame võitlema ebaseadusliku rahaülekannete vastu, mis väga tihti on ka piiriülesed, niisiis tervitan parlamendi ja nõukogu kokkulepet, mis öö, leidis aset ilma eriliste komplikatsioonideta. sel ajal, kui arutame oma ühtset julgeolekupoliitikat, on väga tähtis kaitsta liidu ja tema kodanike terviklikkust ja aus. me teame, et finantsvood jõuavad tihti maksuparadiisidesse, seetõttu on väga tähtis, et avaldaksime survet nendele riikidele, kes lubavad taolisi maksuparadiise. Nad peaks tegema meiega koostööd, me peame parandama läbipaistvust ja seetõttu on tähtis, et me peaksime kaasama ka kandidaatriike, kes peavad respekteerima samu standarde ning takistama ebaseaduslikke rahavoogusid ja ma tahaksin oma äh, pool minutit annetada järgmisele kõnelejale, aitäh. aitäh kolleeg Peterle, nüüd üks minut ja proua Jutova. kolm, on vastu võetud kolm seadusandlikku paketti selleks, et võidelda rahapesuga, kahjuks aga tulemused jäävad allapoole ootusi. kuna kuritegevus on paindlik, on nad alati meist ees. asjad peavad muutuma, meil on vaja uut poliitikat, kus on siduvad õigused, siduvad seadused ja ühine lähenemisviis, kuidas võidelda korruptsiooni, eh, organiseeritud kuritegevuse ja rahapesuga. Euroopa peaks ära ka eh, ära kaotama maksuparadiisid selle asemel, et oma silmad selle eest sulgeda. komisjon jälgib Bulgaariat ja Rumeeniat selle suhtes, kuidas nemad tulevad toime korruptsiooniga võitlemisega. kuid see lähenemine on oma potentsiaali juba ära kasutanud. korruptsiooniraport volinik Malmströmilt näitab, et see on asi, mis levib kõikides riikides, seetõttu on meil vaja ühtset Euroopa seadusandlust, kriminaalõiguse lähendamist erinevates liikmesmaades ja me eeldame, et see poliitika viiks uue julgeolekustrateegia aastal kaks tuhat kakskümmend, aitäh! aitäh, proua Jutova, nüüd üks minut ja härra Van Dalen, palun. härra president, rahapesu läheb äh, igal aastal miljardeid maksma majanduse jaoks, tegemist on illegaalse rahaga, mis tavaliselt on narkootikumidega kauplejate ja inimsmugeldajate kätes. see ei ole õiglane, aga nüüd see uus õigusandlus, mille me oleme välja töötanud, sellega meil on võimalik paremini võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu, sellepärast et riske on vähendatud. ma toetan seda kõike ja see toetab ka ausat kaubandust ja peale selle on see ka nende ettevõtete ja kodanike huvides, kes peavad seadustest kinni. andmekaitse. isikuandmete kaitset kasut-, kasutatakse ähm, ainult rahapesuvastases võitluses, seda ei tohi ärieesmärkidel äh, kasutada ja volinik peaks seda tõesti äh, jälgima, et see tõesti on nii. ja rahapesu puhul on väga tähtis see, et me siiski hoolitseksime oma kodanike isikuandmete korraliku kaitsmise eest, aitäh! aitäh, härra Van Dalen, järgmisena proua Makovei, palun! mulțumesc direktiiva spălării banilor face un pas înainte. rahapesudirektiiv on samm edasi kuid see ei kata kõiki neid juhtumeid mille puhul rahad jõuavad terrorismi ja maffia kätte ja taaskaotatakse inimelusid. kui me mõtleme, kes on tegelikult kasusaajad ja nende registrid, siis see on hea asi kuid teisest küljest ligipääs nendele registritele peaks olema kättesaadav ka ajakirjandusele või kodanikele, vaid loomulikult siis, kui küsimus on väga tõsistest põhjustest. avalikkuse ette loomulikult meil on vaja avalikku huvi selle registri suhtes, siis on ka ettevõtted, kes jäävad selle direktiivist väljapoole kes tulevad oma väga hästi toime maksuparadiisi, paradiisides ja ettevõtted lähevad alati sinna, kus erinevused ja kasumid on kõige suuremad. Euroopas aktsepteerime maksuparadiirid nagu näiteks Luksemburgis, see tähendab miljardeid ja miljardeid eurosid, mis kaob meie kodanikelt lihtsalt niisama, kui ettevõtted maksavad maksuparadiisides väikseid äh, maksumäärasid. rahapesu kahjuks jätkub jätkub päevast päeva. probleeme on olnud eriti kliendi äh, identifitseerimisel. tihti unustatakse ära, et maksupettused on samuti väga tõsine küsimus. see on jäänud liiga väikse tähelepanu alla. aitäh, härra Makovei ja Schlein, palun. aitäh, esimees, aitäh äh, raportööridele. tänan, esimees see on väga hea samm rahapesu ja äh, terrorismi rahastamise takistamiseks. meil on kohustuslik register kõikides liikmesmaades, kõik peaksid olema registreeritud seal. see puudutab nii äh, ettevõtteid kui truste ja nende tegelikke kasusaajaid. me tahaksime, et registrile pää-, pääseks ligi avalikult ilma selle põhjendamisega, aga see on alles algus. see on alles jah, loomulikult äh, peaksid ka ajakirjanikud saama ligipääsu sellele registrile. korruptsioon, siin äh, on ala tihti tegemist riiulifirmadega, keda tegelikult pole olemaski. maksude vältimine on asi, millele tuleb keskenduda, sest see mõjutab meie riike, aga ka arenguriike, meil on vaja globaalset vastu äh, globaalsele väljakutsele, loodetavasti on see väga tõhusa tee algus. aitäh, härra Schlein Wierzowski, palun järgmisena üks minut. suur aitäh, härra esimees, mu daamid ja härrad, mina pooldan väga ettevaatlikku reservatsiooni seadusandluse suhtes, aga kui asi puudutab rahapesu, siis pole mul ja maksupettusi, siis pole mul äh, kahtlustki, et need seadused peavad olema väga ranged. me peame astuma siin väga otsustavaid samme selleks, et luua instrumente, organisatsioonilisi instrumente, millega on, oleks võimalik võidelda rahapesuga. vähe sellest, et olen rahul selle registriga, äh, mis luuakse, aga ma ei jaga seisukohta, et register äh, kahjustaks kodanike eraelu. ärgem kõhelgem, läheme edasi selle registriga, sest see aitab meil võidelda rahapesuga ärgem kasutagem andmekaitse argumenti siin. ja lõpuks, me peame rakendama seda seadusandlust väga jõuliselt. mõned soovitustest, mis äh, tulid Euroopa Nõukogust, neid ei ole veel ellu viidud ja seetõttu ma tahaksin, et Euroopa Komisjon kõik need äh, ellu viiksid. aitäh ja proua Pitera poolteist minutit aitäh härra esimees rahapesu on otseselt seotud organiseeritud kuritegevusega ja see mõjutab rahvusvahelist majandust ning ka finantsvaldkonda. FATF on selgelt näidanud seda, et iga-aastane tulu on umbes kaks koma seitse protsenti globaalsest SKT-st ja see kasvab aasta-aastalt. tõenäoliselt võib siin süüdistada globaliseerumist, et samuti tehnoloogilist progressi, vabakapitali liikumist ning finantsinstrumentide levikut, samuti ka anonüümsust ning konfidentsiaalsust. Need on osad põhjused, eriti panganduses Need võimaldavad paljudel inimestel peita oma tulusid. seda kasutatakse mõnikord selleks, et finantseerida rahvusvahelist terrorismi. igasugune terrorismirünnak vajab väga suurt äh, finantspanust. seetõttu välja pakutud register aitab meil selgelt lahendada rahvusvahelise terrorismi finantseerimise küsimust. see on ka viis, kuidas lahendada või rünnata organiseeritud kuritegevust ning annab võimaluse paremini võidelda rahvusvahelise kuritegevusega. suur aitäh, härra Pitera ja nüüd poolteist minutit. härra Zedovski. härra esimees, proua volinik Teie raportöörid ja variraportöörid, kaasraportöörid, lubage mul teid tänada südames selle töö eest, mis te teinud olete selle direktiivi kallal. mul on väga, olen väga uhke, et meie Tšehhist volinik on selle võtmetähtsusega dokumendi meie ette toonud. see viib tõepoolest Euroopat edasi võitluses ebaseaduslike tegevustega, pettuste, rahapesuga. summad, mida siin on mainitud, on tõesti murettekitavad mitte keegi meist ei saa kindlalt öelda, kust ja kuhu see raha liigub, kelle huvides ta seda teeb. seetõttu arvan ma, et on hädavajalik, et neid tehinguid jälgitakse pika aja vältel ja läbipaistvalt. isiklikult äh, toetan ma sularahavaba majandust. sularahavaba majandus minu arvates võiks märkimisväärselt viia Euroopat eemale, viia teda edasi võitluses rahapesuga. tahan rõhutada veel ühte punkti, mida ma veel ei ole kuulnud väljendatavat. selle tegevuse tüüpiline aspekt on see, et see on rahvusvaheline ja ootamatu. selles, mis suunas ta areneb ja kuidas ta areneb, seetõttu ei tohiks me ennast piirata Euroopa Liidu taseme meetmetega, vaid peame püüdma teha koostööd oma partneritega ka rahvusvahelisel tasemel, aitäh! suur aitäh, härra kolleeg härra Ždovski ja nüüd läheme vaba mikrofoni protseduurile, härra Kalbins. Um, suur aitäh, härra esimees! suur tänu tehtud töö eest, te tõesti tegite suurepärast tööd ja rahapesu on üks äh, kõige rohkem tulu toovaid äh, majandusvaldkondi. me oleme ikka ja jälle välja töötanud õiguslikke norme, aga samal ajal kuritegijate liikumist on väga raske jälgida ja tegemist on suure probleemiga. ma olen nõus sellega, et äh, välismaised ettevõtted peavad täitma neid tingimusi, mis on vastavas riigis äh, kehtivad, kus nad teguvad ja mulle väga meeldib see registri sisseviimine, seda registrit tuleb veel parandada ja me peaksime tõesti saama informatsiooni tegelike omanike kohta, see ei ole lihtne ülesanne ja liikmesriikidel on siin veel väga palju vaja ära teha, ma arvan, et Euroopa Liidul on ka palju teha ja ma näen, et lõppkokkuvõttes võib olla tegemist väga hea meetmega. aitäh, proua Kolbelts, järgmisena kolleeg Frunzulika Pleasure, receive... on suur rõõm saada teilt sõna, aitäh teile. väga hea on mõte eh, lõpptulusaajate avaliku registri koostamine see on avaliku huvi legitiimne sihtmärk ning need, kes soovivad laiapõhjalise legitiimse huvi eh, definitsiooni välja töötada liikmesriigil, tähendab siis seda, et on võimalik ligi pääseda eh, juhtumipõhiselt erakorralistel eh, põhjustel registrile, see võib vähendada ähvardusi, väljapressimist, vägivalda ähm, ja äh, samuti äh, rahapesu ja muud sellist. me, see on suurepärane alus selleks, et äh, korrigeerida ähm, korporatiivset käitumist ning samuti ka korrigeerida nimekirju lõpptulu saajatest kogu Euroopa Liidus, aitäh! aitäh, kolleeg Frunzulika! ja vabas mikrofonis tõesti annan teatud reeglite järgi teile sõna, isegi kui te väga ebademokraatlikult käitusite täna. järgmisena kolleeg Marias, palun. suur tänu, härra president finantsülekanded on aidanud aastaid suurettevõtetel maksudest kõrvale hiil, hiilida. Nad äh, viivad oma tulud äh, maksuparadiisidesse, Euroopa jääb miljarditest ilma, selle tõttu Aafrikas samuti. suured äh, ettevõtted on näiteks väga aktiivsed Kreekas, kus nad samuti hiilivad kõrvale maksudest, nad, nad registreerivad nende tegevuse Luksemburgis või Holland. Luksemburgis loomulikult, nagu me kõik teame, oli Luxleaks täielik äh, äh, skandaal. meil on vaja midagi teha äh, teist, kolmandate riikidega, offshore maksuparadiisidega, peame midagi kiirelt ette võtma ja sellega seoses arvan ma, et lõpptulust saajate register on äärmiselt oluline, meil on vaja garantiisid inim-, isikuandmete kaitseks Ehm, ning äh, ma kahtlen samas, äh, et kas, ähm, äh, kas kasiinode ja mängurite nimekirjade varjamine on selle teemaga otseselt seotud. suur tänu. härra Jakovtšitš, volinik, kolleegid, armsad raportöörid ma sooviksin tervitada seda uut äh, dokumenti selle sätetega, sooviksin öelda, et need on suurepärane samm edasi, kuid äh, see on siiski kõigest üks samm edasi. seda peaks tervitama, äh, see peaks näitama, et pea, soovime võitelda rahapesu vastu, terrorismi finantseerimise vastu, nende vastu, kes tühjendavad meie eelarveid, meie majandust, tegemist on suurepärase algatusega ja tehtud tehtud ettepanekud on suurepärased, siin on aga kaks probleemi. kõigepealt see, et kõik sõltub liikmesriigide soovidest ja tegevusest ning nende soovist võidelda kuritegevuse, terrorismi finantseerimise ja rahapesu vastu. näen ka kolmandate riikide küsimuses probleemi. peame selgelt ütlema, et me ei suuda probleemi lahendada, kui me ei tee koostööd aktiivselt kolmandate riikidega Jakovtšitš. aitäh, härra Jakovtšitš, järgmisena kolleeg Šoltes. Ah, suur tänu selle eest, et andsite mulle sõna mõlemad need dokumendid, nii direktiiv kui määrus liiguvad õiges suunas kuid see ei anna meile põhjust veel šampuse lahtikorkimiseks, sest rahapesu on tõeline oht meie majandusele ning äh, võib rääkida lausa miljarditest eurodest, mis äh, haihtuvad maksupettuste tõttu ainult Euroopas. ja see on piisav põhjus, et hakata tõsiselt tegutsema praegune olukord ei ole hea ning arvan, et uued reeglid on äh, oluline samm õiges suunas. see puudutab ka äh, lõpptulu saajate registrit, see on tõhutu samm tõelise läbipaistvuse suunas. me kõik teame, et see probleem on olemas ja et ei ole lihtne leida lahendusi, kuid äh, rahapesu probleem on üks meie jaoks suuremaid probleemi, et meie majandust paremini toimima saada. aitäh aitäh, härra Šoltes ja viimasena saab sõna härra Sver vaba mikrofoni voorus. suur tänu, et andsite mulle sõna. sooviksin tänada kõiki raportööre eh, hea töö eest. me juba kuulsime et globaalmajandus kaotab SKP-st viis protsenti ning see loomulikult mõjutab tohutult vaesuse määra äh, üldiselt, kujutage ise ette äh, olukorda, kus kogu seda raha, kogu see raha investeeritakse inimkapitali, mida see tähendaks meie riikide jaoks sellega seoses on meil vaja tõhusamaid meetmeid, meie, meil on vaja eh, tegutsemist politsei poolt, Maksuameti poolt, meil on vaja paremaid lõppturusaajate registreid, samuti on meil vaja ka seda, et eh, maksuparadiise jälgitaks tähelepanelikumalt. meil on vaja holistilisemat lähenemist ning globaalseid lahendusi, arvan, et oleme õigel teel ja et me eh, peaksime organiseeritud kuritegevusega niimoodi paremini võitlema. suur tänu ning nüüd annan sõna proua volinikule. Floor, uh, the... suur tänu teile. Eh, meie praegune arutelu annab mulle lootust, et homne hääletus paneb asjad liikuma ja äh, aitab meil positiivsete tulemusteni jõuda, mille äh, vajalikkusest me rääkisime. mina äh, kuulasin tähelepanelikult, mida te rääkisite ka kriminaalõigusest ja andmekaitsest. sooviksin teile paar sõna ka neist kahest küsimusest öelda, eriti puudutab see organiseeritud kuritegevust. sooviksin teile öelda, et meie lähenemine on väga laiapõhjaline. soovime võidelda eh, kuritegevusega ja tugevdame koostööd eh, Eurojusti ja Europoli vahelist koostööd, eh, soovime tugevdada turvalisust Euroopas, rääkisite kolmandatest riikidest ja vajadusest laiendada meie tegevust kolmandatesse riikidesse ning eh, keskenduda kolmandatest riikidest pärit kodanike küsimusele, kavatseme laiendada õigusrikkujate kolmandatest riikidest pärit kirvategijate registrit, mis peaks aitama meil paremini ligi pääseda e, ja jagada informatsiooni e, kahtlusaluste ja e, kurjategijate kohta. teiseks mainiti andmekaitset. mul on äärmiselt hea meel selle üle, et olen vastutav ka selle uue määruse eest, sest andmekaitsereform, millega me praegusel hetkel äh, tööd teeme ja loodetavasti saame selle äh, aasta lõpuks äh, nõukokku millele järgneb kolmepool, järgnevad kolmepoolsed rääkimised järgmisel aastal. tegemist on tõeliselt revolutsioonilise sammuga, see arendab ka, asendab kahekümne kaheksa eri, andmekaitserežiimi ühe tugeva Euroopa andmekaitserežiimiga. nii et rääkides andmekaitsest eh, ning äh, selle seoses meie praeguse direktiiviga äh, sooviksin öelda, et Äh, pöörame suurt tähelepanu põhiõiguste kaitsele ning äh, eriti puudutab see õigust eraelule ning äh, e-, isikuandmete kaitsele. Need on kaks õigusloomelist ähm, teksti on äärmiselt ähm, seotud omavahel ning loodetavasti Äh, aitavad nad teineteisele tegelikkuses ka äh, toimida. mul on äärmiselt hea meel selle üle, et te leiate, et kogu pakett on mõistlik, vajalik, vaja äh, ja ja leiad, et leiate, et see aitab võidelda kuritegevusega finantssfääris ja mitte ainult Eh, see aitab võidelda organiseeritud kuritegevuse, maksupettuse eh, ja muu sellist, muude selliste nähtustega, samuti ka nagu siin mainiti, see aitab võidelda terrorismi finantseerimise vastu. sest eh, asi pole ainult selles, et me soovime säästa raha ja soovime ära hoida seda, et raha kuskile musta auku kaob vaid et seda kasutatakse paremate ees, eh, eesmärkideks, kuid asi pole ainult selles, vaid võib öelda, et asi on lausa inimelude päästmises, sest eh, finantsülekanded äh, Äh, on tihtipeale esimes-, esmased märgid sellest, et, et terrorirünnakud või mingit terroristlikku tegevust on äh, hakatud ette valmistama, seega on äh, selle roll äärmiselt oluline Euroopas julgeoleku suurendamiseks. tahaksin teid kõiki tänada teie toetuse eest ja loodetavasti homne hääletus osutub positiivseks suur tänu teile, proua volinik ning nüüd sooviksin anda sõna härra Karinšile äh, kaheks minutiks. suur tänu teile, härra president, sooviksin taas kord tänada kõiki kolleege nende koostöö eest selle raporti ettevalmistamisel. Ehm, meie äh, fraktsioonid on valmis seda direktiivi toetama, mis aitab meie võitlust rahapesu vastu tõhustada. see aitab luua Euroopa eh, lõpptulu saajate eh, Euroopa registri koostamisele ja annan nüüd sõna proua Sargentiinile. suur tänu teile, väga paljud äh, meie kolleegid viitasid sellele, et äh, avalik register ei ole äh, avalik, sest selle konsulteerimiseks peab olema legitiimne huvi. tahaksin viidata sellele, tegime kõik selleks, et, äh, et Äh, tuleb äh, selgitada, et see, kes peab selgitama, et see legitiimne huvi puudub, on äh, siiski riigi, ähm, riigi asutus. ma tahaksin, et ajakirjanik, kes pöörd-, et pöörduks, ajakirjanik pöörduks kohtu poole, kes peab tõestama, et legitiimne huvi puudus see aitab muuta avaliku registri avalikumaks, sest ma ei arva, et ükski riigi asutus võib öelda, et teil kui kodanikul ei ole legitiimset õigustatud huvi selle registri üle kontrollimiseks, et et, et ähm, kontrollida, aga tegemist pole pettuse või rahapesuga ning see me hakkame siin ütlema, et sellel on teatud piirangud, sellel on piirid, siis eh, sellel nii ka on, aga samas, kui me ütleme, et kui me hakkame suuri kahtlusi jagama, siis eh, me muudame need registrid palju nõrgemaks. järgmisena saab sõna härra Kirkhope. härra president, eh, tegemist on olnud äärmiselt huvitava aruteluga, tahaksin tänada kolleegi huvitavate mõtteavalduste eest, sooviksin äh, Ehm, äh, viidata sellele, mis on minu jaoks äh, väga oluline olnud, ma tahaksin, et rahapesudirektiiv oleks äh, võimalikult õigesti koostatud, ehm, siin räägiti muredest trustide pärast ja testamentide pärast, mis sisaldavad tihtipeale äärmiselt õrnu isikuandmeid ning sellega seoses peab eh, öeldu olema, eh, olema proportsioonis eh, õiguslikult andmete kaitsega. ja see on niigi praegusel hetkel väga keeruline praeguses digitaalses maailmas meil on niikuinii suured väljakutsed selles osas ees. ma arvan, et meil on toimivad lahendused olemas ning sooviksin nüüd veel kord tänada kõiki neid, kellega oleme koostööd teinud, loodetavasti meie töö tulemus osutub positiivseks. suur tänu, järgmisena saab sõna Peeter Siimann. jah, ka mina tahan kõiki kaasatuid veel kord tänada ja lõpetuseks öelda, et äh, selle keskse avaliku registri ning kompromissiga võime me rahul olla selles registris on tõesti väga palju informatsiooni tegelike tulusaajate omanike kohta. me peame endale ka selgeks tegema, et võitlus rahapesu ja pettuste vastu on pidev, see ei ole lõppenud ja rahapesumeetmed arenevad kogu aeg edasi ja just sellepärast meie peame ka pärast homset mitte ainult reageerima, vaid ka kõrgeid eesmärke seadma ja sellepärast nõukoguga saavutatud kompromiss on küll uus tähtis samm, aga sellele sammule peavad tulevikus veelgi uued sammud jälgima. me peame olema ettevaatlikud ja vaatama, et need uued rahapesu meetmed ka tõesti rakendamist leiaksid ja et liikmesriikidel et liikmesriigid siiski ka keskregistritele juurdepääsu tagavad ja ei sea liiga suuri tõkkeid. peale selle tuleb ka Äh, riiklike ametivõimude koostööd riiklike registritega parandada. väga raske on aru saada sellest, miks riiklike registrite ühendamisega peaks neli aastat ootama, kuigi meil tegelikult informatsioon on olemas ja seega informatsioonivahetust siin ei võimaldata ma arvan, et me peame kõik üheskoos siin edasi minema, sellepärast et võitlus rahapesu ja pettuste vastu ei tunne piire ja seda tuleb teha nii Euroopa tasandil kui ka üleilmsel tasandil. suur tänu. meie ühisarutelu on lõppenud ning hääletus toimub homme. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ning see on ühine arutelu, mis puudutab maksejõuetusmenetlust soovitus on teisele lugemisele, milles autor on